proua president. Voilà, bonjour à tous, la séance est ouverte. tere hommikust, istung on alanud, ma alustan kõigepealt ühe teadaandega. ma sain äh, sotsiaaldemokraatide fraktsioonilt äh, palved nimetada mm, parlamendikomisjonidesse uute liikmeid ja nende nimetamist, liikmete nimetamiste nimekiri on äh, selle istungi äh, protokolli juures ja kui märkusi ei ole, siis on, loetakse need pärast protokolli kinnitamist samuti kinnitatuks. päevakorras on Äh, majandus, nõukogu komisjoni avaldused majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu seitsmenda septembri erakorralise kohtumise kohta ja ma alustan kohe sellega, et annan sõna Belgia rahandusministrile härra Reindersile. aitäh, proua president, ma tahaks kõigepealt öelda, et ECOFIN-i kohtumine, mis toimus Brüsselis, võimaldas meil teha edusamme kahe teema puhul. me võtsime vastu Euroopa poolaasta, mille raames äh, hakkab toimuma eelarvete äh, konsolideerimine ja eelarve järelevalve ja me võtsime vastu ka otsuse, mis oli kõigepealt läbinud triloogi komisjoni, parlamendi ja nõukogu vahel, mis puudutas äh, finantsjärelevalve dokumente ja me avasime kahe arut-, arutelu, mida jätkatakse eh, ECOFIN-i ametlikul kohtumisel sellel, eh, selle kuu lõpus ja selle poolaasta jooksul ja üks puudutas äh, siis äh, panga, pankadele kohaldatavat maksu ja teine finantsteenuste maksu. mis puudutab Euroopa poolaastat, siis tegemist on esimese etapiga, alates e-, järgmise aasta jaanuarist võimaldab see meil käivitada uusi eelarvelisi äh, menetlusi komisjoni ja koos ja et eelarvetele seatakse teatavad nõuded, et ja me loodame, et meil õnnestub sellele lisada ka uusi äh, õigus, äh, äh, õigusnorme näiteks sanktsioonide kohta. eesistuja üritab edasi jõuda sanktsioonide osas komisjoni algatusele toetudes, toetudes ka vastava voliniku tööle ma sooviksin uuesti tänada raportööri ja kõiki Euroopa Parlamendi liikmeid, kes osalesid konsensuse leidmisele erinevate dokumentide osas. komisjoni poolt ma sooviksin tänada äh, Michel Barnier'd ja tema meeskonda ja samuti eesist-, teisi eesistujaid, kes enne meid nende teemadega tegelesid, nii et meil on nüüd uus dokument, mis võimaldab meil alates esimesest äh, jaanuarist äh, uued järelevalvesüsteemid ja süsteemsete riskide nõukogu luua. see võimaldab meil edasi jõuda selles vallas luua uus finantsjärelevalve struktuur, ma tahaks rõhutada, et tegemist ei ole protsessi lõpuga. Äh, hoolimata sellest, et äh, meil, meil see protsess on olnud juba pikk, vaid tegemist on pigem uue protsessi algusega ja tõenäoliselt äh, seisab meil ees veel palju uusi arutelusid, mis on seotud selle eh, dokumendiga, mida härra Barnier meile järgnevate nädalate jooksul esitab ja ma loodan, et meil õnnestub järgida oma ranget ajakava selle teema eh, kohta. Eh, ka ECOFINil langetati siis formaalseid otsuseid ja arutati muid otsuseid ühelt poolt mm, yeah siis puudutasid pankadele kehtestavat maksu ja, ja finantsteenuste maksu, mis puudutab äh, pankadele kohaldatavat maksu, siis äh, meil õnnestus äh, äh täpsemalt sõnastada oma seisukohti ja see võimaldab ka komisjonil täpsemate ettepanekutega välja tulla. ma loodan, ma arvan, et äh, meil õnnestub järgneviste kuude jooksul sel, nende aruteludega lõpule jõuda ja luua sellised mehhanismid, mis võimaldavad Euroopas äh, korralikku koordineerimist, mõningad äh, riigid on juba teatavaid makse pankadele kehtestanud, aga oluline on toimida koordineeritult, meil on vaja langetada otsused veel ka teistes valdkondades, E, ja meil toimub mitteametlik äh, finantsministrite kohtumine selle aasta lõpus. mis puudutab finantsteenuste maksu, siis äh, see arutelu on palju elavam. me oleme väga kaugel veel konsensuse leidmisest, aga see on normaalne, sellepärast et tegemist oli esimese sisulise aruteluga ja võimalus äh, sellist maksu kehtestada on meil uus või, või ka selle teema juurde me tuleme tagasi äh, aasta, äh, selle kuu lõpus, kui me valmistame ette G kahekümne kohtumist, sest oluline on, et me räägiksime sellest meie partneritega, äh, üle, Atlandi-üleste partneritega, ka teiste partneritega, sest meil on vaja veel väga palju oma partnereid veenda ja vaja teha valikuid, kui lõpuks jõutakse, et, et millist äh, maksustamise alust me kasutame, mõned mõtlevad siin riikide eelarvetele või siis äh, muudele võimalustele. Belgia on ka teinud äh, ettepanekuid, mis puudutavad siis arenguabi rahastamist. Äh, need olid siis minu arvamused eelmised, eilne toimunud kohtumisest. aitäh selle ülevaate eest ja sõna härra Barnier. Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs aitäh, proua president, lugupeetud äh, parlamendisaadikud, tahaksin kõigepealt tutvustada meie lähenemist äh, ECOFIN-i eilsele nõukogule, Aksemeta äh, osales selles töös nii nagu Belgia minister ütles, arutati nelja olulist teemat ja alustaksin äh, kõige olulisema, kõige laialdasema teemaga, mis on äh, ka minu silmis prioriteetne, see on äh, järelevalve küsimus. sest järelevalve tõepoolest on see raamistik, mille sees me kivi kivi haaval järgnevate nädalate jooksul saame üles ehitada ähm, Äh, sellise süsteemi, mis aitaks edaspidi kriise äh, vältida või äh, teha nii, et need kriisid oleksid pehmemad. ja tagada selle, et ükski riik ja ükski turg ei jääks välja sellest järelevalvesüsteemist, ma tahaksin siiralt tänada parlamendi ning tänada usalduse eest äh, tahaksin tänada parlamendi esindajad, härra raportööri ja kõiki neid, kes äh, osalesid äh, triloogis ja ka Sharon Bo-, äh, Sharon Bowles'i, kes siis juhtis seda delegatsiooni. ja ka Belgia eesistuja on mänginud siin väga tugevat teotahtelist rolli selleks, et siis üle võtta need tööd, mis üle anti Rootsi ning Hispaania eesistuja pooltele. nüüd, äh, kui räägime esialgsest ettepanekust järelevalve osas komisjoni poolt, äh, see põhines La Rosieri raportile selleks, et äh, siis tuletada need esimesed õppetunnid hiljutisest kriisist ja me vaatame, kuidas äh, on need kolm järelevalveasutust ja süsteemsete riskide nõukogu äh, toimima asuvas, kuidas nad oma kontrolli teostavad. me teame, et pooltes Euroopa Liidu riikides pool pankadest kuulub teistele äh, riikidele. nii et tegemist äh, on rahvusvaheliste ettevõtetega ja toovad endaga kaasa seetõttu ka süsteemseid riske ja ma sooviksin tänada veel kord eesistujat ja ka parlamenti ning teie raportööri selle väga olulise töö eest, mis on tehtud selles esimeses ülesehitusetapis. juba järgmisel nädalal tulen välja tuletisinstrumentide osas ettepanekuga komisjoni poolt ja pärast seda saame seda raamistikku siis edasi täita. finantssektorit puudutavad veel ka teised arutelud, näiteks ähm, maksustamise küsimus, nii nagu ütles Belgia eesistuja, me ei tohiks neid teemasid siin omavahel ära segada. ühelt poolt siis finantssektori maksustamine, kõigepealt äh, Mm, arutelu, mis sai juba alguse nõukogus ja pean ütlema parlamendile, et need arutelud, mis eile nõukogus algust said, need olid alustuseks väga kasulikud, me saime lauaringi näol äh, esimese ettekujutuse liikmesriikide soovidest, Hispaania eesistuja äh, pakkus välja äh, kriisi vältimise paketi pangandus- ning finantssektoris. alati on ennetamine odavam ning lihtsam kui pärast vigade parandamine. ja maksumaksja ei peaks enam olema see, kes maksab vigade eest, pangad peavad maksma pankade vigade eest. ja seetõttu sellised kriisivältimisinstrumendid, nende eh, esimeseks eesmärgiks ongi siis järgnevate kriiside ennetamine. ja ma tahaksin tänada ka teie, teid ja teie poolt tehtud töö eest, novembris tulen välja endapoolse ettepanekuga võtan arvesse ka nõu-, ministrite nõukogu seisukohti ning parlamendi raportid selles vallas, siin äh, oleme me, äh, peame kinni pidama Baseli nõuetest, ja kui me näeme äh, pankade vastutusest, äh, omakapitalist, äh, siis me peame neid meetmeid kalibreerima õigesti, nii et nad tõepoolest oleks tõhusad, et keegi ei jääks sellest süsteemist välja, et meil oleks tegemist business as usual'iga, kuid samas, et me ei liialt rangelt kogu majandust ei pigistaks selle, nende meetmete rakendamisega. järgnevate kriiside ennetamine on siis põhieesmärgiks ning pankade vastutustundlikumaks muutmine ja Saksamaa, äh, Rootsi on enda poolt juba sarnaseid meetmeid rakendanud ja püüame välja tulla koordineeritud äh, süsteemiga kogu Euroopa Liidus, mis siis väldiks äh, konkurentsi ning topeltmaksustamist nagu Didier Randes ütles, see arutelu sai alles alguse. me rääkisime ka finantsteenuste maksustamisest, see on kohustus, mis võeti enda peale G kahekümne kohtumisel, mitte kõik ei olnud väga innustunud. finantstehingud äh, peaksid äh, siis panustama suurtesse väljakutsetesse, mis maailma sees, maailma ees seisavad. ja lähtume siin õigluse põhimõttest. me räägime siin äh, keskkonna, klimaatilistest, äh, toidukriisi väljakutsetest, mis puudutavad eelkõige kõige vaesemaid riike, me leiame, et tegemist on õiglase ideega, kuid praegu nõu-, ministrite nõukogus oleme konsensusest veel kaugel, seetõttu peame asuma üha intensiivsemalt töö juurde, kolleeg Šemeta juba tegeleb sellega, me oleme välja töötamas ka uut ettepanekut finantssektori maksustamise osas, see, mida ütles Didi Reinders äh,, konvergentsiplaanide kohta. meil on loodud rakkerühm, mis tegeleb just äh, selle teemaga ja mis siis äh, aitab võrrelda neid äh, erinevaid eelarve olukordi ja toimib teatud radarina Euroopa tasandil majanduspoliitika vallas. ka nõukogu töötab äh, vastavalt äh, komisjoni raportitele ning soovitustele selles valdkonnas. Didi Renders äh, algatas kaks arutelu lõunalauas ja lühida ülevaate annan ka nendest ja siis ISB toimimine. seal oli tegemist siis valitsemistavade ning hal-, haldus- ning äh, läbipaistvusnõuete koordineerimisega ja ka üleatlandiline äh, regulatsioonide väljatöötamine. me peaksime siin äh, väga teadvalt jälgima seda, millised on need meetmed, mis võetakse Ameerika Ühendriikides kongress, kongressi poolt vastu ning äh, Euroopa Liidus vastu ja püüame teha teatud võrdleva tabeli, kus oleks äh, siis äh, näha see, mida tehakse USA-s ja mida tehakse Euroopa Liidus, selleks et me saavuks, saavutaksime samad eesmärgid ilma selleta, et me tingimata kasutaksime samu vahendeid ning sama meetodit, aitäh! commissaire pour cet exposé et je donne maintenant la parole aux orateurs au nom des groupes. nüüd anname sõna äh, fraktsioonide esindajatele ja alustame proua Wortmann Kooliga, kes saab sõna kaheks minutiks. Äh, e aitäh, proua president, äh, Rahvapartei nimel sooviksin öelda, et me oleme väga rahul selle otsuse osas, mis puudutab Euroopa panganduse järelevalvet, tegemist on tõelise teetähisega, mis on väga tähtis. Mm, paljud liikmesriigid Äh, olid äh, tugevalt ettepanekutele vastu, aga tänu komisjoni tugevusele ja Belgia eesistuja meelekindlusele saavutati hea tulemus. tulemus on hea, kuna me astume siin kaks väga olulist sammu selleks, et tugevdada finantsjärelevalvet Euroopas. ECOFIN-i nõukogus arutati ka pangatehingute maksustamist, kuna pangad peavad andma panuse selleks, et äh, lahendada äh, kriise, toime tulla kriisidega. Need kohustused võeti G kahekümne raames, samas seal ei ole väga palju edu saavutatud. rahvaparteis me oleme nõus sellega, et kui rahvusvahelisel tasemel me edu ei saavuta, siis me võiksime ise kõigepealt äh, nii-öelda pioneerina mm, need pangamaksud kasutusele võtma Ehm, asju tuleb teha koordineeritult, mõned liikmesriigid eh, on hakanud juba seda maksu kehtestama, mis on omakorda ohuks ühisturule, seega volinik Barnier, eh, ma tugevalt kutsun teid üles kasutama oma algatusõigust selleks, et teha koordineeritult tööd ning koordineeritult eh, võtta kasutusele pangatehingute maks üle kogu Euroopa Liidu ehm, parlament on teie poolel, parlamendi toetus on teil sel, selles osas kindlasti olemas rääkides nüüd finantstehingute maksust, see on midagi sellist, mille kallal tuleb tõesti väga tugevat tööd teha selleks, et seda ka tugevamalt edendada G kahekümne tasandil, aga siin ma hoiataksin selle eest, et Euroopa Liit nii-öelda siin üksinda midagi teeks. kui Euroopas on tehingumaks ellu rakendatud siis ähm, seal võib olla nii äh, positiivseid kui negatiivseid aspekte, seetõttu tuleb seda kindlasti edendada ka G kahekümne tasandil. pooleteiseks minutiks sõna härra Pulmanil. härra nõukogu esimees, äh, härra volinik, palju õnne ähm,. parlament tegi kogu töö ära ja teie aitasite omalt poolt kaasa ja sellepärast me jõudsime headele tulemustele. Äh, aga kahjuks ma pean ütlema, et äh, kui, mida rohkem me mõtleme äh, nendele ülesannetele, seda kaugemal me oleme headest tulemustest riskifondide eh, juhtide eh, regulatsioon on veel kau-, väga kaugel. Eh, ja ma kutsun nüüd mõlemaid pooli üles, palun hakake tegutsema, sest ilma teie tegutsemiseta me ei saa häid reegleid, meil on vaja võrdseid reegleid kõigile fondijuhtidele, ka Euroopa välised fondijuhid peavad alluma samadele reeglitele kui Euroopa fondijuhid, sest muidu me kahjustame Euroopa fondijuhti, loomulikult me ei taha siin kogu seda sektorit süüdistada, aga ilma korraliku äh, korralike õigusaktideta meil ei õnnestu siin musti lambaid äh, teistest eraldada. kui te ähm, häid regulatsioone ei loo, siis äh, Euroop-, Euroopa äh, lõpuks äh, teab, kes lobistidest on teid, äh, teile survet avaldanud ja see on selle diskussiooni puhul pärast määrav. lugupeetud Rahvapartei kolleegid, ei, teil ei ole õigus, Euroopa ootab vastuseid ja te peate vastuseid andma, ärge tulge G kahekümne kohtumiselt tagasi ja öelge, et kahjuks me ei saavutanud midagi ja me ei saa seetõttu midagi teha, vastupidi, kui see on nii, siis me peame Euroopas tegutsema hakkama ja me Äh, kavandama inimestega Euroopas vastavaid samme, mõelge nendele, kui te G kahekümnel oma läbirääkimisi tegema, meil on vastavat äh, seadusandlust vaja, muidu me teeme Euroopa seaduse. Äh, sõna pooleteiseks minutiks proua Gularile. aitäh, proua president, aitäh komisjonile ja Belgia eesistujale selle eest, et äh, tõepoolest äh, nüüd äh, pandi paika esimesed kivid selles järelevalvesüsteemis. Euroopa Parlament juhtis juba detsembris tähelepanu sellele, et on vaja teatud kaitsemehhanisme selleks, et Euroopa riigid ei tegutseks ilma valitsustevahelise kokkulepped ja koordineerimised. Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu loomine kindlasti on väga oluline samm, Michel Barnier räägib palju sellest radari ja kontrolli funktsioonist, Euroopa Keskpanga öö, roll on siin samuti väga oluline. kindlasti me peame võitlust jätkama ja me peame jätkama tööd äh, sektorit, nende samade sektoritega, et anda siis nendele järelevalveametitele äh, nende pädevused, et luua ka äh, teised järelevalveasutused. ja võitlus selles küsimuses tegelikult on lihtne kas me läheme edasi järelevalvesüsteemiga Euroopas või siis me jääme mingi ähmase äh, ähmase koordineerituse juurde liikmesriikide vahel. aitäh nende toreda Belgia äh, prantsuskeelsete sõnade eest, aga nüüd äh, sõna härra Geigoldile jah, Euroopa jaoks oli tegemist kõige olulise, väga olulise momendiga, et meil on nüüd näiline üksmeel järelevalve osas. suur tänu Belgiale eesistujariigina, komisjonile, härra Barnier'le ja kolleegidele erinevatest fraktsioonidest. me tõesti tegime suure sammu edasi ja karistasime kõiki neid valetajaid, kes ütlesid, et Euroopa, ta ei saa enam edasi minna. me peame siin siseturuga tutvustama, meil on vaja reegleid ning teiseks, mis puudutab e-, liikmesriikide eelarvete järelevalvet, seal, selles osas langetas ECOFIN suuri otsuseid, aitäh komisjonile edusammude eest, te tegite ettepanekuid, me ootame nüüd uusi ettepanekuid makro äh, majandusliku koordineerimise kohta, seda on väga vaja, arvestades äh, kriisi. nüüd aga tahaksin ma rääkida finantstehingute maksu puudutavast arutelust komisjoni poolt äh, on kuulda täielikku kakofooniat. ühelt poolt äh, suur tänu teile, äh, härra Barnier, härra Barroso, teie toetate äh, Äh, seda äh, maksu, aga härra Šemeta on selle vastu ning ma äh, kutsun teid üles ka selles küsimuses ühehäälselt tegutsema. ei, see ei saa, saa nii olla, et härra Šemeta esitab sellise aruande, kus on sellised tulemused, mis on teadusuuringutega ümber lükatud, näiteks me oleme, Euroopa Parlament on eh, tellinud uurimuse, mis lükkab ümber, ümber härra Šemeta argumendid. miks härra Šemeta siin praegu ei ole? ta on parlament kritiseerinud selle hoiaku pärast ja ta peaks praegu sel arutelul kohal olema. ja ma sooviks veelgi küsida, kui ta äh, peab äh, tööd jätkama, nagu otsustatud on, tema uurimused ja tema muud dokumendid tuleb nüüd mm, uuesti läbi töötama, töötada, kas see, see viib siis selleni, et äh, komisjon esitab oma algatusettepaneku või äh, on tegemist järjekordse uurimusega? sellest ei piisa. samuti ei piisa nõukogu otsusest, mis äh, põhimõtteliselt soovib seda otsust edasi lükata äh, selleni, kui Prantsusmaa on äh, G kahekümne eesistuja. Suurbritannia äh, Hispaania ja äh, Rootsi olid selle vastu. Äh, teistes riikide puhul oli see teada, aga Hispaania äh, puhul oli see uus. võib-olla me peaksime siin kooskõlastama paremini oma olu, oma seisukohti ja Hispaania seisukohti nõukogus. ning ma sooviks, et ka Rahvapartei väljendaks selgemalt oma positsiooni. Te olite väga kriitilised finantstehingute maksu osas. suur osa teie fraktsioonist aga toetab seda. ma ei ole kindel, kas te lõpuks lõpuks äh, räägite ikka oma fraktsiooni enamuse nimel, meil on selles olukorras vaja ühist tegutsemist, sest et muidu muutuvad kodanikud äh, küüniliseks, kui meil on ühelt poolt kokkuhoiupaketid ja teiselt poolt meil ei ole mingeid sissetulekuid äh, kapitalilt mm, Euroopas. nüüd on sõna härra proua Svenbergil pooleteiseks minutiks. Like by... aitäh, kõigepealt ma tahaksin avaldada tunnustust Belgia eesistujale äh, läbirääkimisoskuste eest ja Michel Barnier'le komisjonile järelevalvepaketi osas, aga tulen nüüd eh, ECOFIN-i tulemuste juurde, juurde, mis puudutab eh, pangatehingute maksustamist. Eh, selle nädala ECOFIN ei olnud piisav selle asemel, et vaadata ainult poliitilisi kontseptsioone ja mm, ülepeakaela tegutseda äh, võeti aluseks faktid ja näitajad, see on hea, juhtimise hea näide, aga kui üks liikmesriik kogub üle seitsme protsendi kogutud tuludest, siis ei saa väita, et sellist maksu saaks üle kogu Euroopa Liidu kehtestada. see maks ei ole nii-öelda vaba raha et need ei ole äh, pangad, kes äh, maksavad nende maksude eest, vaid äh, ikkagi kliendid, pensionärid ja nii edasi. aeg on vaadata silma sellele, kuivõrd lihtsustatud lähenemine on võetud selle pangatehingute maksustamisele. meil on vaja keerukamaid lahendusi näiteks sellise pangamakse, mille, mille on välja pakkunud IMF. kui me kutsume üles kehtestama üle-euroopalised maksud, mis ei ole saavutatavad, siis sellega me lükkame kodanikud endast veelgi kaugemale. ja kui me lubame seda raha kasutada nii, nagu pangad seda soovivad, siis me ei saavuta midagi sellega. aitäh, proua Svinberg, nüüd härra Portas, palun. palju tänu, president ECOFINil otsustati mm, luua Euroopa semester, sooviti saavutada nii-öelda sidusust Euroopa rahanduspoliitikate vahel. ma tahaksin teada seda, kas te mõtlesite ka demokraatia peale. okei okay,, ma olen nõus koordineerimisega, aga me peaksime pigem mõtlema, ma usun siin tööhõive edendamisele, mitte äh, eelarve puudujäägi vähendamisele. ma usun, et rahandusministrid ei soovi olukorda halvemaks muuta, aga e, põhimõtteliselt mulle tundub, et nüüd Brüssel hakkab otsustama, e, kuidas e, liikmesriigid peavad oma kohustusi täitma, kuidas oma lubadusi täitma valijate ees. kui ECOFIN on otsustanud midagi enamat kui vaid äh, lühiajalised meetmed. Äh, nad on otsustanud nüüd äh, suuniste osas, mis mõjutavad kõikide liikmesriikide eelarveid, isegi mm, üksikasju eelarvete osas. põhiprobleemiks on see, et need põhisuunised mm, lepivad kokku kakskümmend seitse valitsust ja nende seas on näiteks Saksamaa, kes ütlevad kreeklastele, mida kreeklased peavad tegema vastupidi, ei oleks äh, mõeldav. rahvusparlamendid, äh, mida nemad teevad, äh, ma ei usu, et nad on sellega nõus. ja liikmesriigid ei luba, et nendelt röövitakse nende valikuvabadus. aitäh, nüüd sõna pooleteiseks minutiks Hans-Peeter Martinile. härra volinik, ma sooviksin teile teha komplimendi näha on, et teil on olemas soov, aga küsimus on, et kas te tohite soovida? ma palun teil väga, et teid väga, et te selles protsessis, mida te väga innustunult äh, edendate, et oleksite kodanike suhtes nii öö, äh, läbipaistev, et te äh, meile ütleks, et mi, mille pärast eh, hoolimata heast tahtest eh, see protsess ei edene ja miks me üksnes tingimus, mm, miks me üksnes väikseid edusamme teeme, ma arvan, et eh, meil on vaja seletada kodanikele, et miks USA-s on finantsteenuste järelevalve palju rangem kui Euroopas kehtestatav süsteem, meil on vaja äh, selgeid vastus, vastuseid, äh, mida te kavatsete teha nii-öelda paripankadega ja mida me tahame teada saada seda, et mida tahab komisjon, seal on väga palju detaile, aga mis äh, on lõpptulemus, et mida te lõpuks saavuta-, tahate saavutada, et lõpuks enam sellist äh, kriisi ei tuleks ja mida äh, Äh, teha selleks, et pangad ei oleks nii suured, et neid ei saa enam pankrotti lasta. meil on näiteks Austrias üks selline äh, pank, mille äh, mille pankroti puhul oleks Austria samas olukorras nagu Kreeka ja mida teeks, teeb komisjon selleks, et takistada seda, et Austriast saaks teine Kreeka. aitäh ja nüüd saavad sõna teised sõnavõtjad, kõigepealt proua Koze-, härra Kozees kaheks minutiks härra mm, proua president, äh, härra volinik, ma tahaksin äh, kõigepealt liituda nende kiidusõnadega edusammude osas järelevalvesüsteemi ülesehitamisel. detsembris äh, sai see protsess alguse ja ka meiepoolne, parlamendipoolne avaldus oli üheks tõukejõuks selle protsessi algatamisele. Komus-, komisjon on selle teema kallal palju tööd teinud ja mul on hea meel, et härra Barnier on finantstehingute osas välja tulemas konkreetse ettepanekuga. finants sektor on äh, sektor, mis vajab eriti suurt usaldusväärsust pärast kriisi kodanike silmis, mida Euroopa teeb, millised on konkreetsed tulemused, mida saavutatakse, ütleme, et jah, me kaalume seda, me teeme tri-, triloog-, korraldame triloogia ja nii edasi, kuid kodanikud ootavad tulemusi, me peame vaatama ka, mida teevad partnerid, mida tehakse USA-s. mul oli hiljuti, äh, äh, olid hiljuti kohtumised äh, selle sektori esindajatega Ameerika Ühendriikidest ja nemad kardavad seda, et tekib teatud juriidilise ebakindluse situatsioon, on küll teatud ülevaateklauslid ja äh, samas ei tehta mitte midagi äh, stabiilsemat või tugevamat. me ei peaks äh, jätma muljet, et kahe-kolme aasta pärast hakkame suunda muutma härra eesistuja, härra volinik, täna pärastlõunal toimub väga oluline triloog, kus osaleb ka härra Barnier ja minu äh, kolleegid, see puudutab äh, riskifonde, me peame leidma kiiresti mingi lahenduse ja loodame, et veel Belgia eesistumise ajal ja tänu teie pühendumusele, isiklikule pühendumisele, saame me jõuda kokkuleppele, nii et kui te järgmine kord annate ülevaate ECOFINist, saate öelda, et äh, ka riskifondide osas kokkulepe saavutati ja me loodame selles teie peale, et te astute õiged sammud. aitäh, härra Koses. nüüd äh, proua Podimata. aitäh, proua mm, president, äh, härra volinik, äh, mis puudutab eilseid ECOFIN-i äh, tulemusi, eh, siis eh, tõhusa finantsjärelevalve osas tehti eh, samm uue ühise välis, uue ühise majanduspoliitika suunas, aga me ei peaks asja piirama sellega, et me finantsjärelevalvet üksnes tugevdame, meid, meil on vaja uut majandusmudelit välja tööd, parandada ja selleks, et täita Euroopa kodanike ootusi täielikule tööhõivele ja majanduskasvule, meil on vaja äh, tasakaalustatud ühe, äh, tasakaalustatust ühelt poolt äh, finantsjärelevalve vahel ja teiselt poolt selle vahel, et meil oleksid vajalikud meetmed tagamaks täielikku tööhõivet ja majanduskasvu. meil on vaja äh, makromajanduslikku tasakaalu liikmesriikide vahel äh, säilitada, sest et äh, muidu toob see endaga kaasa sotsiaalmajandusliku tasakaalustamatuse. aga meil on vaja ka äh, kulude õiglasemat jaotust, ähm, majanduse taastamiskulude õiglasemat jaotust, finantsteenuste maks võiks siin mängida katalüsaatori rolli. Euroopa Liit peab võtma endale liidri rolli, me teeme seda juba kliimamuutuste vastase võitluse puhul, me oleme ühelt poolt endale kohustusi äh, võtnud, me võiksime seda teha ka kui tegemist on äh, finantsvaldkonda puudutavate reeglitega. aitäh äh, ja sõna saab üheks minutiks härra Roode. aitäh, ma tahaksin tänada ja toetada nõukogu komisjoni tööd selles osas, mis on tehtud finantssektori finantseerimiseks, aga siin on teatud probleeme. me toetame äh, koordineeritud äh, stabiilsuse saavutamist, aga rääkides äh, pangatehingute maksustamisest, siis siin me räägime hoopis teistsugusest ja keerukast maksust. miinimum on see, et see peab olema mm, globaalne teiseks kõikide tehingute maksustamine võib-olla ei ole mitte ainult tehniliselt mõeldamatu, vaid me pigem võtame endale ohu, et eh, turud muutuvad volatiilseks. mul on üks küsimus maksude kohta, kui eesmärgiks on eh, koguda raha eh, üllasteks eesmärkideks, siis kellel on vastutus, kuhu need rahad lähevad ja kellel on vastutus seda raha pärast laiali jagada ja maksude puhul, millal me saame teada, et või õigemini, kes teab, et mis on piisav ja kes kogub neid maksu, makse, kas riik või Euroopa Liit, kui see on Euroopa Liit kaugel oma kodanikest, kuidas me siis väldime eh, seda, et pidevalt ei tõstetaks makse? Eh, reaalses maailmas tundub, et eh, mitte kunagi ei saa küll, sest poliitikud vajavad alati raha juurde. no, ah, monsieur Dirk-Jan Epping pour une minute üheks minutiks sõna härra Eppingil. aitäh. palju tänu, palju tänu, härra Reinders mm, minul ei ole probleeme pangatehingute maksustamisega, ma küll mõtlen, kuidas see praktikas kõik hakkab välja nägema. see on nagu buss, kõik tahavad mm, bussi peale minna, aga mitte kõik ei taha sõita samas suunas see on hea näide sellisest nii-öelda halvast mõttest. vaadake, mis sai näiteks Tobini maksuga. nii et põhimõtteliselt eh, see mm, nagu hirmutab kapitali minema. mida me siis teeme näiteks nende tuludega ka, kas me kasutame eh, seda Euroopa Liidu eh, omavahenditena, mõtteid on erinevaid. nii et minu arvates võiks selle mõtte natukene hetkel kõrvale jätta eile öeldi, et me peame Euroopa Liidus äh, avaldama survet selleks, et võtta kasutusele äh, finantstehingute maks, aga mulle tundub, et kodanikud on selle vastu, sest nemad on need, kes peavad äh, selle kinni maksma. nüüd härra Käras, palun kaks minutit. härra volinik, lugupeetud nõukogu esindajad, mul on viis äh, teemat. kõigepealt ma pean ütlema, et mul on väga kahju, et nii oluline ECOFIN-i kohtumine nagu eilne kohtumine toimus paralleelselt komisjoni presidendi kõnega Euroopa Liidu olukorra kohta. ma ootan, et tulevikus koordineeritakse asju paremini. kui me tahame ühte asja ajada, siis me peame äh, Euroopa Liidu äh, tähtsündmusi üht, ühiselt koordineerima, me peame üksteist kuulama, me peame üksteisega rääkima. tegemist oli paralleelsete üritustega, mis ei olnud vajalikud ja mis võtsid üksteiselt jõudu ära. ma sooviks Eh, rõhutada, et ilma parlamendi tööta juulis, juulistatud tööta ei oleks me saavutanud selliseid otsuseid. ilma parlamendi juulistatud otsuseta ei oleks Euroopa äh, Keskpanga juht äh, turujärelevalve juht. nii et äh, eile saavutatud tulemused ähm, saavutati tänu parlamendi tööle ja tänu komisjoni ja nõukogu toetusele kolmandaks, eh, jah, ma olen nõus sellega, et eh, eelarve arutelud peaksid toimuma Euroopa tasandil, aga meil mm, peaks olema eh, selge see, et edasijõudmine on võimalik üksnes siis, kui me soovime majandusliitu ja, ja eelarveliitu neljas teema, pangandusmaks, jah, aga tegemist ei tohi olla põhjatu vaadiga, et, et meil on vaja äh, Euroopa Valuutafondi ning äh, finantsteenuste maks, härra nõukogu esimees, te ütlesite, et äh, tegemist oli esimese aruteluga, me tegelikult räägime ju aasta otsa sellest juba, me esitame küsimusi, kirjutame resolutsioone, teie siin kõigepealt vaatate, mida teevad G kakskümmend, mida teevad liikmesriigid ja teised meie tahame teada, et milline on äh, maksustamise alus, milline on protsent, kes saab, mm, raha korjab ja milleks, mm, koostab korralik projekt ja jätkame siis arutelu. härra Ferreira, palju tänu, austatud äh, volinik, äh, nõukogu esindaja eile ECOFIN-i käigus arutati mm, Euroopa semestri mõtet. mina leian, et see on väga positiivne, aga see on üks osa reaalsusest. samas, samamoodi tuleb arvesse võtta ka majanduskasvu küsimusi, tööhõive küsimusi ja e, stabiilsuse kasvupakti küsimusi meil on vaja käsitleda ka riigivõla küsimusi, muid kohustusi, mis liikmesriigid on endale võtnud e, rahandussektoris. ja kui me räägime selleteemalise töö edasiarendamisest, siis me ei saa minna seda ohtlikud sanktsioonide teed. loodame, et härra Barnier aitab komisjonil leida siin õige tee. teiseks ma tahaksin tänada kõiki töö eest, mis on tehtud äh, finantsjärelevalve teemal. ma tahaksin eriti tänada volinik Barniet äh, ja ka Belgia eesistujat, kes on teinud koostööd parlamendiga selleks, et saavutada väga häid tulemusi, mis äh, kaitseb ka Euroopa kodanike huvisid. senini oli puudu nii-öelda agendast, me peame täpselt samasuguse metoodika äh, Äh, ellu rakendama kõikide teiste teemade puhul samuti, et edu saavutada. ja komisjonile ma siiralt loodan, et äh, kui me siin räägime panganduskriiside äh, lahendamisest ja Euroopa süsteemsete riskide nõukogu tööst, siis me peame kõigepealt hindama kogu selle töö nii-öelda mõõdet. ja me peame veel kord läbi vaatama G kahekümne kohtumise päevakorra, kui me ei taha loobuda sellest lahingust, mida me peame selleks, et vältida mm, seda, et, et välditakse mak-, maksude maksmist ja et luuaks maksuparadiisid, siis me peame andma ka omalt poolt äh, korraliku panuse. Mm, liigume nüüd edasi, järgmine Vicky Ford, kaks minutit aitäh, ma tervitan äh, lahendust, mis puudutab järelevalve ülesehitust, ma tean, et kolleegidel ei olnud kerge jõuda kokkuleppele, tasakaal on äh, väga õhkõrn, ühelt poolt äh, kaitsmaks turgusid, piiriüleseid riske ja, ja samas säilitades rahvusriikide pädevused komisjon väga õigesti ütles, et me ehitame selle süsteemi üles nii-öelda kivi kivi haaval ja ma e, loodan, et need tulemused, kivid, mis lisatakse juurde, ei lõhu saavutatud tasakaalu. meil on vaja ka rahvusvaheliselt kokku leppida standardite osas ja kokku lepitud standardid siseriiklikult ellu rakendada ka. nii et ma loodan, et me kõik peame kinni kokku lepitud reeglitest arutelude käigus äh, kolleegid ütlesid, et äh, süsteemsete riskide nõukogu juhataja on Keskpanga juhataja, me lubasime teda äh, kuulata, eile ta hoiatas nõukogu ohu eest, mis puudutab finantstehingute maksu ja ütles, et see võib kujuneda Euroopa jaoks suureks õnnetuseks. tagame siis selle, et meie poliitikuna peame kinni oma antud lubadustest ja kuulame neid inimesi, keda tasub kuulata proua Agoni, palun kaks minutit. aitäh, proua president, härra minister, härra volinik, kallid kolleegid. nagu kolleegid juba ütlesid hiljuti härra Koses, kui me rääkisime eile Euroopa Liidu olukorrast, siis räägiti sellest, et me vaja, vaja enam Euroopat selleks, et luua majanduskasvu, uusi töökohtu selleks, kohti selleks, et väljend-, vähendada ebavõrdsust ja sellele juhtis tähelepanu ka minu fraktsiooni esimees Joseph Dool. liikmesriigid on mõistnud, et majandus- ning eelarvepoliitikas me peame olema julged ning vastutustundlikud. protektsionistlikud, rahvuslikud äh, ähm, eesmärgid äh, viivad meid ainult tupikseisu ja selles valguses äh, kokkulepe nõukogus äh, finantsjärelevalvesüsteemi äh, osas äh, on väga hea samm, kuid see järelevalvesüsteem tegelikult tähendab ka majandus- ning eelarvepoliitika koordineerimise süsteemi. me peame edasi minema eelarveföderalismi ning majandusföderalismiga. kui me oleme ühendatud rahapoliitikas, ja siis ei saa me olla eraldi ka eelarvepoliitikas. see äh, semestri põhimõte ja äh, see, et liikmesriigid peavad oma eelarved äh, esitama Euroopa Komisjonile, on hea samm. me sooviksime tegelikult palju rangemaid reegleid, me ei sooviks, et see koordineeritus oleks ainult vormiline, vaid meil oleks ka ühtne äh, koordineeritud strateegia majanduspoliitika vallas, tööstuspoliitika ning ka sotsiaalpoliitika vallas. kahetsusväärne on see, et rahvusparlamendid ja ka Euroopa Parlament ei ole täielikult ühel meelel sellise koordineerituse vajaduse osas ja ma eriti pöördun just nõukogu esindaja poole selles, et parlamentidel oleks suurem osa ühtse majanduspoliitika kulu, kujundamisel Euroopa Liidus, et sellel oleks suurem legitiimsus voilà.. aitäh. nüüd sõna härra Sanchez Presedol, poolteist minutit. austatud proua ma sooviksin avaldada tunnustust äh, nõukogus ühehäälselt äh, ühispaketi osas tehtud äh, otsuse eest. komisjon on teinud koostööd Hispaania ja Belgia eesistujatega ning väga hästi koordineerinud tööd selleks, et saavutada ambitsioonikaid eesmärke, luues tugeva aluse finantsjärelevalveks ja ühenduse lõimimiseks see on tõendanud ka seda, et ja toonud kaasa selle, et järgmisest aastast käivitub Euroopa semestri süsteem, aga see on tegelikult enamat kui lihtsalt uue nii-öelda kalendersüsteemi sisseviimine, meil on vaja enamat teha selleks, et meil oleks mm, finantsjärelevalve taastamaks majanduskasvu, tööhõive, ehitamaks üles mitte ainult äh, majanduslikku ja sotsiaalset Euroopa Liitu, vaid ka sellise Euroopa, kus osatakse ennetada kriise, mis on töökindel. nii et lisaks majanduskasvule tuleb äh, rohkem tähelepanu pöörata ka ohtudele, vältida moonutusi siseturul, meil on sisemiselt vaja kõige selle saavutamiseks äh, omavahelist tegevust koordineerida ning teha koostööd koordineeritult ka G kahekümnega ootame komisjoni teatist, mis keskendub eh, pangatehingute maksustamisele, finantstehingute maksustamisele, selleks, et eh, saada uusi ressursse ning aidata kaasa sellele, et saavutada aastatuhande arengu eesmärgid, aitäh! nüüd sõna härra Skinnerile poolteist minutit, aitäh! härra president, aitäh, härra minister, härra volinik, teie toetuse eest selle järelevalvepaketile, mis tihtipeale tundus olevat täiesti lootusetu ettevõtmine, selle läbisurumine, ja loodame, et ka rakendusmeetmete osas saab see töö olema tõhus ja palju kiirem. siin on mitu positiivset aspekti, mida on juba välja toodud, ja ka mitmeid negatiivseid momente, kuid äh, me peaksime lähtuma sellest edust, mis on juba saavutatud, Euroopa ei ole mitte ainult Eurotsoon, me peaksime välja tooma teatud tõhususe normid, mis kehtiksid kõigile. me peame lõpetama selle enesehävitusliku äh, lähenemise, me peame lähtuma rahvusvahelisest äh, olukorrast, rahvusvahelisest kontekstist, Euroopa Liit peab mängima äh, väga olulist rolli ülemaailmsete standardite kehtestamisel. kui me hakkame üksi standardeid äh, paika panema, siis äh, teeme me väga tõsise vea ja seetõttu ma tervitan härra Barnier märkusi selle võrdleva tabeli loomise osas. mina ise oma äh, assistentidega olen juba selliseid tabeli enda jaoks koostanud ja võin seda kogemust ka teiega, härra volinik, jagada. ja võime ka küsida, kus me oleme praegu Üle-Atlandilise Majandusnõukogu tööga, kus, kuhu soovime selle tööga edasi liikuda, meie ees on probleemid, mida me ei saa üksi lahendada. aitäh, härra Skinner, nüüd sõna härra Hongkongile äh, ka poolteist minutit. kallid kolleegid, ECOFIN-i nõukogu võttis vastuse semestri põhimõtte ja föderalistina ma tervitan sellist äh, sammu, kuid eelarvepoliitika koordineerimine on üks asi, teine asi on selle sisu määratlemine. ühelt poolt stabiilsus ning kasvupakt, see on äh, juba algusest peale olnud viga ja see, need normid, mis on äh, peale surutud kogu Euroopale, äh, see on alati olnud viga, näiteks Hispaania, Iirimaa äh, näited näitavad, et et nendest näitajatest, indikaatoritest ei ole võimalik niimoodi kinni pidada. Need meetmed, mida arutatakse järgneval mitteametlikul ECOFIN-i nõukogul, ähm, need on veelgi suuremad väljakutsed. igas äh, liikmesriigis esineb kriitikat äh, maksumaksjate poolt, kaks miljonit äh, kodanikku avaldasid meelt Prantsusmaa tänavatel eile. meil on vaja sotsiaalset ühiskondlikku konsensust ja rahu selleks, et edasi minna kas me tõepoolest tahame õhutada euroskeptikuid äh, EU, Euroopa ülesehitamise äh, huvides pole see kindlasti, meil äh, on vaja arvesse võtta ka seda, et stabiilsuspakti tugevdamine on majanduslikult ja ka poliitiliselt mõõdetu. aitäh ja nüüd jätkame vaba mikrofoniga härra Nitros on sõna soovinud, saab sõna üheks minutiks. E, aitäh, e, suure rõõmuga tervitan ma kompromissi äh, finantsjärelevalve osas. Euroopa turgudel oli sellist mehhanismi vaja. mul on hea meel äh, selle saavutamise üle. me oleme kindlad, et Euroopa Keskpanga kogemused võimaldavad äh, optimistlikult äh, tulevikku vaadata. mis puudutavad Euroopa semestrit, siis tegemist on sammuga õiges suunas. me koordineerime reaalselt majanduspoliitikaid ja mm, ka väljaminekuid ning mis on veel olulisem, on just nimelt see aruandlussüsteem. ärge unustage, et äh, liikmesriikide äh, valitsused, kes otsuseid langetavad, äh, nõustuvad teatud reeglitest kinni pidama. nüüd saab sõna härra Kütas üheks minutiks. palju tänu, Mm, kallid kolleegid, vaid kasvu ja stabiilsuspakt on see, mida tuleb äh, reformida, aga reformida tuleb ka majanduslikku sotsiaalset äh, ülesehitust Euroopa Liidus, mis ei ole enam jätkusuutlik. Äh, esialgselt vaadati seda kui sotsiaalkaitse ja majanduskasvu mootorit, aga ähm, ta ei ole vastanud ootustele üle. üle kümne protsendi Euroopa Liidu kodanikest on tööta, meil on probleeme äh, nii-öelda majandusvoogude suunamisega ja selle kontrolliga Euroopa Liidus, makromajanduslik järelevalve Euroopa Liidus on äh, muutunud äh, ääretult vajalikuks veelgi enam, kuna me oleme kõik seotud ühisturu kaudu, ühisvaluuta kaudu, ma tervitan ECOFIN-i järeldusi makromajandusliku järelevalve osas, ähm, sellel teel, et luuakse Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ja muud järelevalveasutused. ma tervitan ka mõtet teostada järelevalvet e, e, Euroopa liikmesriikide eelarvete üle Euroopa semestri raames. proua Ferreira, üks minut. president, austatud president, ma usun, et eilsed otsused ei ole vastuvõetavad. kui me räägime spekuleerijatest, siis nende kätte jõuab skandaalsel moel tohutu suur kasum ja see, kui me lükkame edasi selle e, pangatehingute e, maksu e, väga suur hulk inimesi õõnestavad jätkuvalt demokraatiat ja nii-öelda liikmesriikide valitsused muutuvad lihtsalt eh, nii-öelda käsutäitjateks, on ehm, täielikult Euroopa nii-öelda juhtimise all, kontrolli all, mm, rahvuslik poliitikate kujundajate käed on eh, täiesti seotud eh, ja see ei ole õigustatud. igal liikmesriigil on oma suveräänsus, mis on jalge alla tallatud kui nüüd Euroopa tasandil hakatakse otsustama liikmesriikide rahanduspoliitika üle. komisjon seisab siin vaid suurte majanduslike korporatsioonide huvide eest, meie ei ole sellega nõus ja ma olen täiesti kindel, et töötajate võitlus intensiivistub kõige selle tagajärjel Euroopas. proua Katsari, palun üks minut puhemies kiitos puheenvuorosta. palju tänu president palju tänu et andsite mulle sõna. mõni aasta tagasi nägime me äärmuslikku liberalismi öeldi, et poliitika mm, ainult segab, kõik tuleb jätta turgude reguleerida, aga nüüd me näeme, et poliitikaga saab probleeme lahendada, see on ääretult oluline. selleks on parandatud finantsjärelevalvet ja väga oluline on pöörata tähelepanu sellele, et kogutav statistika oleks tõene, see on tõesti väga-väga tähtis ja võtmesõnaks siin on tõepoolest äh, reform. ja tõsi on see, et me oleme kriisi jooksul ise edasi arenenud äh, ja me oleme saavutanud ka konkreetseid eh, tulemusi selleks, et usaldusväärsust eh, tagada. Euh, nüüd annan eh, sõna härra volinik Barniere ja siis nõukogu eesistujale. aitäh, proua president! aitäh kõigile sõnavõttude eest äh, ja te rääkisite ka sellest kollektiivsest edust, mis saavutati äh, järelevalve osas. härra Ferreira rääkis äh, siin kodanike seisukohast, keda kõige enam on raputanud see finants- ning majanduskriis ja muidugi ka keskkonna- ning toidukriis, mis sellega kaasnevad. Need on kodanikud, kes teid on siia valinud ja me kõik oleme nende ees vastutavad ja me peame tõepoolest oma õppetunnid äh, tuletama sellest kriisist. ja ma arvan, et me oleme sellega ka algust teinud, näiteks McCarthy raport äh, ja teema teema haaval oleme me edasi liikumas ja võtame käsitlusele just need küsimused, mis on šokeerinud kodanikke ja kõik institutsioonid, komisjon, nõukogu ning parlament teevad kõik selleks, et konkreetsed vastused esile tuua. finantstehingute maksustamine, härra Šemeta on teinud päris suure töö ära, analüüsinud erinevaid lähenemisi ja selle äh, maksu võimalikku tulemust, isegi kui tegemist oleks äh, kohaliku maksuga, piirkondliku maksuga ja härra Kiigolt on äh, samuti väga tugevalt panustanud selle teema edasisse käsitlemisse ja härra Karas, te ei peagi enam kaua ootama, juba oktoobris tuleb konkreetne ettepanek välja me peame veenma kõiki eurooplasi ja meil on äh, juba palju tööd teha selleks, et kõiki valitsusi äh, veenda, kahtekümmet seitset valitsust Euroopa Liidus ja seejärel ka teisi äh, riike maailmas. selleks, et see maks oleks tõepoolest tõhusam, peaks ta olema võimalikult laialdatavalt laialdaselt äh, rakendatav ja just seetõttu ma räägin ka teistest maailma regioonidest. ja nüüd, kui äh, härra Skinner siin rääkis äh, sellest võrdlevast tabelist USA, Euroopa Liidu vahel, kuid me peaksime silmas pidama ka teisi maailma regioone, hiinlasi, Indiat, Brasiiliat ja ka Aafrikat, kellel on samuti oma koht ja oma roll selles äh, protsessis ning äh, kes samuti neid äh, tulemusi oma nahal tunda saab. see, millest rääkis äh, proua Podimata ja ka härra Martin, meil ei ole alati needsamad meetodid, needsamad seadused, sest meie majandused on erinevad, siin räägiti sellest too big to fail põhimõttest meie lähenemine on veidi teistsugune, me peame siiski arvesse võtma pankade erinevust, nende tegevuse erinevust ja peame lähtuma headest äh, haldustavadest eelkõige. nüüd äh, järelevalve küsimuses muidugi mängib parlament väga olulist rolli. siin meenut-, mainiti äh, ka seda, et me peaksime andma suurema usaldusväärsuse ning kandepinna erinevatele järelevalveametitele ja seda me, selle kallal me ka kogu aeg töötame, selleks et näiteks äh, loodud süsteemsete riskide nõukogu legitimiseerida. et Teie lükkasite edasi juulikuus oma hääletuse äh, sügisesse ja seetõttu meil oli nõukogus lisaaega neid küsimusi arutada, selle eest ma teid tänan. ja kindlasti on meil vaja enam Euroopat, nagu öeldi. me peame järelevalvega tegelema, reeglitega tegelema, peame tervendama eelarve olukorda, sest tänased ähm, võlad on koormaks tulevastele põlvkondadele ja praegu tehtu ei äh, piisa, praegu tehtust ei piisa, meil on vaja tõelist äh, ühtlustatud majanduse juhtimist ja nii nagu ütles äh, seda ka president Barroso eile ja loodame, et siis selle Single Market Acti kaudu on võimalik paremini siseturu toimimine ümber korraldada, et äh, siis tõepoolest realiseerida see üks või kaks äh, majanduse äh, kasvu lisaprotsenti, mis ähm, praegu kaotsi läheksid. mitmed rääkisid ka selle, sellest teemast ning erinevatest algatustest, nii Olli Rehn kui ka Barroso on välja tulemas väga konkreetsete ettepanekutega, Butasserad kuni kõik äh, rääkisid ka parlamendi rollist ja muidugi on ka teil väga oluline tõukejõud äh, selle radari suunamisel. Äh, kindlasti ei tohi me siin kuidagi kahjustada äh, kohjust, kahjustada rahvusparlamentide rolli, ma ise olen kakskümmend aastat Prantsusmaa senatis istunud ja ma tean, et milline on rahvusparlamentide roll et äh, tean ka seda, et töömeetodid äh, ja vahendid võivad erinevates riikides olla parlamentides erinevad, kuid äh, vähemalt eesmärkide osas peaks see töö olema enam koordineeritud. ja ma tänan selle eest, et ka kolleeg Olli Rehn on valmis sellesse võitlusse asuma, aitäh! aitäh ja sõna on nüüd nõukogul härra Reindertsil pärast nii paljusid kiidusõnu. proua president, suur tänu kõigile äh, sõnavõtjatele, kes tervitasid äh, seda äh, finantsjärelevalve kokkulepet, tegemist on tööga, mida äh, on tehtud koostöös parlamendiga, koostöös parlamendi raportööride, komisjoni ja nõukoguga. ma tahaksin meelde tuletada, et tegemist on üksnes protsessi algusega ja see näitab, et järelevalve on tõesti lisaväärtusega asi ja vaja on valida kõige objektiivsemal Mm, viisil need isikud, kes tegelevad järelevalvega. ma arvan, et äh, ja vaja on äh, nä-, näidata ka järelevalve tõhusust erinevates valdkondades. Äh, paljud siin ütlesid, et meie järelevalve peab olema euroopalikum ja seda me saavutame üksnes nii, kui Euroopa tasandil toimuv järelevalve on tõhusam, ainult nii me saame edasi minna, aga ma rõhutan, et tegemist on kõige esimese ja olulisema õppetunniga, mis me oleme õppinud finantskriisist, et äh, me lõime sellise süsteemi ja nüüd me peame selle ellu viima ja tõhustama seda ja äh, samm-sammult muutma järelevalvet äh, euroopalikumaks. härra Gozes Ehm, täna, meenutas, et täna pärastlõunal on meil jälle triloog, me räägime investeerimisfondidest, ma usun, et kõik aktsepteerivad neid samme, mida me kavatseme teha eh, selleks, et eh, meie finantsjärelevalve osutuks edukaks. loomulikult on eh, nõukogus veel riike, kes seda blokeerivad, on teatavaid aspekte, mis puudutavad finants äh, teenuseid, millega on veel probleeme, aga ikkagi tuleb edasi liikuda. me paneme paika ajakava uue, uute äh, ettepanekute jõustumiseks. investeerimisfondide osas me loodame täna pärastlõunal edasi jõuda, aga meil on vaja ka muudes valdkondades panna paika Euroopa raamistik, mis kaitseks tõesti Euroopa kodanikke, Euroopa tarbijaid teatavate toodete või tegevuste eest, mida arendatakse meie territooriumil. selleks, et teha kokkuvõtteid töö edenemisest reguleerimisvaldkonnas, siin härra Barnier rääkis äh, tulevasest äh, mitteametlikust ECOFIN-i kokku, kohtumisest ja et ähm, võrreldakse seda, mis toimub Euroopas ja mis toimub USA-s. Ähm, meil tuleb rääkida äh, nendest äh, töödest ja nende edenemisest, mis ei puuduta mitte üksnes nõukogu või komisjoni, vaid parlamenti. ma loodan, et meil on võimalus parlamendiga arvamusi vahetada selle teema kohta. oluline on äh, Äh, näha, mida tehakse teisel pool Atlandi ookeanit. ning teiseks, finantsteenuste maks, ma ei äh, räägi sellest rohkem, Michel Barnier ütles, et ta järgnevatel nädalatel tuleb välja oma ettepanekuga, aga ma tahaksin öelda lihtsalt, et finantsteenuste maksu puhul eelmise Belgia e-, eesistumise ajal ma ja üritasin tekitada arutelu selle teema kohta ja meil ei õnnestunud see. meil oli Belgias äh, üksmeel, aga Belgia oli ka ainus, kes äh, oli üksmeelne. aga seekord see arutelu on tõesti tekkinud ma kuulsin mõningaid äh, nõudmisi tulla välja konkreetsete ettepanekutega maksumäära, et tuldaks välja ettepanekutega maksumäärade kohta, maksustamise aluse kohta. Äh, see näitab, et see idee areneb ja võimaldab meil tõesti alustada arutelu mm, praktiliste küsimuste osas, see, mis toimub äh, G kahekümne mm, kohtumisel, me ei ürita seda teemat G kahekümne 20 kompetentsi panna, vaid me üritame seal leida partnereid, kellega me saaksime samas suunas edasi liikuda, aga ma tahaksin rõhutada seda, et see arutelu jätkub aktiivselt ähm, sellel äh, ECOFIN-i kohtumisel juba käsitleti seda põhjalikult, äh, kuu lõpus me käsitleme seda edasi mitteametlikul ECOFIN-i kohtumisel, ma loodan, et meil õnnestub edasi liikuda, aga äh, tegemist on sellega, et me üritame võidelda äh, spekuleerimise vastu, et me üritame leida äh, rahastamisvahendeid, me ürit-, oleme seda juba mitmetel kordadel õnnestunud, me oleme üritanud äh, va-, kliimamuutuste vastu niimoodi võidelda, me oleme üritanud niimoodi hankida vahendeid arenguabi jaoks, see ei ole kindlasti lihtne ning ma lõpetan eelarvete konsolideerimisega äh, me ei tohi siin ähm, eitada seda, et tegemist on lihtsalt ühe sammuga. Äh, tulevad ka teised arutelud, äh, kõigepealt äh, võib-olla arutavad seda Eurotsooni riigid, kes peavad arutama seda, et kuidas laiendada seda protsessi nendele liikmesriikidele, kes ei kuulu Eurotsooni ideeks on äh, tegeleda makromajandusliku kooskõlastamisega, aga ma tahaks rõhutada, et see, mis meid ühendab, on stabiilsuse ja kasvu pakt ja me ei tohi unustada äh, aru, ära arutelu äh, siin, mis toimub majanduskasvu ja muude teemade osas, see, me peame tegelema sellega, et milline on eelarvete kvaliteet, mis võimaldaks meil saavutada mitte üksnes tasakaalu, vaid ka majanduskasvu ja paremat tööhõivet, mis võimaldaks aktiivselt võidelda kliimamuutuste vastu. Need on kõik need teemad, mida me üritame Belgia eesistumise ajal käsitleda. Belgia soovib teha edusamme nendes valdkondades ja täna pärastlõunal juba me tegeleme siis investeerimisfondide teemaga aitäh, sellega on see arutelu lõppenud, ma tänan kõiki, kes sellel osalesid ja nüüd me lähme järgmise teema juurde. päevakorras on äh, soovitus teisele lugemisele proua Jegle raport, mis puudutab teaduslikke